Saudi Araabia ja Iraani olukorra kohta, palun. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. enne kui ma detailide juurde lähen selle teema puhul, tahaksin öelda paar sõna selle kohta, mis Viinis äh, laupäeval toimus. me näitasime et täpselt kuus kuud peale kokkuleppe saavutamist Iraaniga nende tuumaprogrammi osas on Iraan täitnud oma kohustused, milles kokku lepiti. ja seda kontrollis ka tuumaagentuur ja rahvusvaheline kogukond, eh, ühiskomisjon, eh, mida mina jätkuvalt koordineerin ja, ja mida minu järeltulija seda hakkab kontrollima. kõik need detailid on saanud kinnitust ja ma tahaksin kõigile meelde tuletada, et kuus kuud tagasi oli väga palju mitte ainult Euroopa, vaid piirkonna ja maailma inimesi, kes olid väga skeptilised selles osas, mis puudutab nende tingimuste elluviimist sest eeldati, et eksisteerib võimalus, et Iraan ei täida kokkulepet konkreetsete tegudega. ilmselgelt on tuumaleppe puhul tegemist läbirääkimiste tuumikuga ja seetõttu on meil väga hea meel, et me oleme väga olulise ohu maandanud ja võib-olla isegi välistanud konflikti puhkemise selles piirkonnas. see on esimene põhjus, miks rahulolu tunda ja teiseks äh, teine nüanss, äh, mis on seotud sellega, et me näitame, et mitmepoolne diplomaatia toimib ja mitte ainult, et see toimib selleks, et kokkulepe saavutada, vaid äh, see võib viia ka tingimuste elluviimiseni ja keerulistel aegadel on äh, tõesti hea meel selle üle rahulolu tunda. ja nüüd läheks meie arutelu sisu juurde, aga need detailid on kõik selle teemaga seotud, aga lisaks veel kaks äh, lootust põhjutav, põhjustavat teemat. see, et suhted Iraani ja teiste maailma riikidega, sealhulgas eurooplastega, on paranemas ja seda erinevate valdkondade lõikes ja lõpetuseks võib-olla kõige olulisem teema on see, et see kokkulepe võiks avada võimaluse uuteks suheteks selles piirkonnas. ja nüüd tänaõhtune teemakäsitlus. läbi, kolmteist aastat kestnud läbirääkimiste eh, tulemusel väga keerulistes tingimustes ja ka suure skeptitsismiga oleme me suutnud jõuda oluliste tulemusteni, äh, vaatamata kõikidele ootustele. ja mina leian, et nüüd me peaksime panustama võimalusele, et selles piirkonnas võiks toimida teistsugune koostöö, me ei ole naiivsed, me teame, et see ei saa olema lihtne me teame, et see ei toimu kindlasti üleöö, me teame, et on takistusi, tagasilööke, see, et Iraan täielikult äh, piirkonnas äh, koostööd jätkab, äh, vajab proovilepanekut, aga samas on see välja öeldud ja see on juba samm edasi. see aga vajab proovilepanekut, samuti nagu ka selle kokkuleppe elluviimine vajas proovilepanekut ainult aasta tagasi uskusid paljud, et me ei suuda kunagi saavutada tugevat kokkulepet, eh, mida oleks võimalik ka ellu viia, aga samas me oleme näidanud, et see ei olnud nii eurooplased ühisel rindel ning ülejäänud rahvusvaheline üldsus üheskoos suudab skeptikuid ka tulevikus üllatada. dialoog kõikide piirkonna jõududega, alustades Saudi Araabia ja Iraaniga, minu arvates on üheskoos tegutsemine ainus viis Lähis-Ida kriisist väljumiseks. viimased äh, aastad piirkonna hegemoonia taastamiseks on äh, olnud seotud mitmesuguste pingetega erinevad rühmitused nagu Daesh on üritanud piirkonda veelgi suuremasse kaosesse paisata. rahvusvahelised vaidlused Saudi Araabia ja Iraani vahel võivad väga olulisel määral kätte mängida äh, ja lähtuda sunni ja šiitide vahel, vahelistest pingetest, me kõik teame väga hästi, et äh, selline oht on suur, uued pinged võivad äh, varasemad teemad esile tuua Äh, Süürias, ka Jeemenis, mida me täna ei arutanud, kuid millest me räägime vist homme. Nad võivad äh, destabiliseerida Iraagi, Liibanoni, kaks piirkonna riiki, mis on enam äh, sektaarsetele pingetele avatud, need võivad destabiliseerida kogu muslimi kogukonnad kogu maailmas, Aasiast kuni Aafrikani ja Saheli piirkonnas tervikuna kahepoolsed ping-, piirkonnad võivad äh, lõ-, õhutada ja pingeid ja peatada teatud poliitilisi äh, protsesse, mis on alguse saanud ja võivad äh, õhutada sõda, sellepärast me üritame piirata ja deeskaliseerida neid pingeid, koordineerides nii Euroopas liikmesriikidega et edastada ühesugust sõnumit ja tehes seda ka koostöös meie rahvusvaheliste partneritega USA-ga, tahaksin ma viidata ühele teemale. Indoneesia välisminister, kellega ma rääkisin just enne oma väljasõitu Teherani ja Saudi Araabiasse paar päeva tagasi, kes, tema reisi sinna, kus ta üritab konflikti eskaleerumist vältida, ja see näitab, kui oluliseks seda teemat piida-, peetakse kolmel või isegi neljal mandril, sest potentsiaalselt võib see endaga kaasa tuua tagajärgi kogu maailmale. meie, nagu te teate, reageerisime kohe teisel jaanuaril, mis puudutas Saudi äh, ametivõimude äh, äh, äh, äh, usujuhi hukkamist ja teiste ohvrite osas, kes on äh, terroristlike süüdistuste alusel süüdi mõistetud, nagu ma oma avalduses ütlesin äh, tol päeval, et surmanuhtlus ei ole kestlik ega tõhus reaktsioon kuriteole või ka, kuriteole või ka terrorismile. Euroopa Liit on surmanuhtluse vastu igasugustel tingimustel ja me jätkame sidusalt äh, seda, me soovime surmanuhtluse lõpetamist loomulikult viitame me siin ka Iraanile, kus inimõiguste olukord on problemaatiline ja seda sõnumit edastame me mitte ainult Saudi Araabia välisministrile, aga ka Iraani välisministrile, kellega ma kontakteerusin. Sheikh Nimr al-Nimmi olukord põhjustab väga tõsiseid muresid, väljendusvabadus ning põhivabaduste austamist, seda oleks vaja kaitsta kõigil juhtudel ja ma tahaksin siin rõhutada ka terrorismivastase võitluse raamistikus, me oleme võtnud vahetu seisukoha ka Iraani puhul, sest mitte miski ei, ei õigusta rünnakuid äh, saatkondadele, nii nagu juhtus Saudi äh, saatkonnaga Teheranis ja mujal minu kontaktid nii Iraani kui ka Saudi Araabia välisministeeriumites tol hetkel ja ka pärast seda nende kõnelustes olen ma rõhutanud, et on vaja kinni pidada rahvusvahelistest kohustustest ja tagada diplomaatiliste üksuste puutumatus ja kaitse. oma kõnes mõlema osapoolega oli põhisõnumiks ja lähtudes ka hilisemast kontekstist, sest me kohtusime ka nädalavahetusel, et põhisõnumiks minu poolt oli ühest küljest üritada äh, kontrollida neid kahepoolseid pingeid, ilma et sellel oleks järelmõjusid, äh, eriti selles piirkonnas, ja samas üritada säilitada meie jõulpingin-, pingutused, tagada rahu Süürias ja Jeemenis ja vältida täiendavat destabiliseerumist äh, selles piirkonnas, näiteks Liibanonis ma sain tagatisi mõlemalt osapoolelt, et on vaja defineerida äh, selle protsessi äh, tagamise võimalused. Süüria protsessi puhul rääkisime sellest, et kõik äh, piirkonna osapooled peavad kaasa lööma selleks, et edu oleks võimalik saavutada. samal põhjusel arutasime ka esimestel selle aasta päevadel äh, seda olukorda ja ohtu äh, Süüria eriesindajaga selleks, et saavutada ühiseid äh, võimalusi protsessi toetamiseks, Araabia liiga peasekretäriga, mitmete Araabia ja Aafrika riikide ministritega ja ka mõningate Aasia ministritega, nagu ma juba mainisin. me koordineerime sõnumeid ja tegevusi mitte ainult meie partneritega, aga eelkõige äh, Euroopa tasandil, nii nagu ka eile Välisasjade Nõukogus, kus me leppisime kokku ühises seisukohas, läbirääkimistega kokkuleppe saavutamine Lähis-Idas on kõigi huvides, eriti selle piirkonna hu-, huvides. pikenev sõda toob kasu ainult terroristidele ja see võib ainult kaasa tuua destabi-, ebastabiilsuse laienemisele Lähis-Idas. ja me teame, et see mõjutab ka Euroopat. see see on meie sõnum, tugev sõnum neile, nii Iraani kui ka Saudi Araabia sõpradele. sõda Süürias või Jeemenis, kui need ei lõpe, siis kõik kaotavad selle tagajärjel. meil ei ole, mitte keegi ei saa kasu sellistest pingetest. ainus alternatiiv kõigile parimaks lahenduseks on see, kus kõik mõistavad oma huvisid ja nõuab jõupingutusi. meil kulus kuid kõikide osapooltega rahu arutamiseks Süüria puhul, nagu me ütlesime, siis sama puudutab ka Liibüat, kus me täna saime julgustavaid uudiseid ja arvestades, et meil on õnnestunud kaasata erinevad osapooled läbirääkimistele, nii nagu ka Süüria puhul, meil ei ole võimalik kuidagi äh, anda võimalust nende positiivsete äh, trendide kahjustamisele, meil on vaja äh, tegutseda mitmetel tasanditel, Euroopa Liit teeb kõik, mis võimalik selleks, et toetada dialoogi, võidelda terrorismi vastu ja seda seetõttu, et me oleme saanud oma õppetunnid Euroopa Liidus ja ütlesin seda ka eelmise päevakorrapunkti arutelu käigus Kolumbia teemal, Euroopa Liidu õppetund on selles, et ainult territoriaalne koostöö toob rahu ja õitsengu, me oleme seda kogenud juba kuuskümmend aastat, ainult läbi sellise piirkondliku mõistmise ja partnerluse on meil võimalik üle saada sajandite pikkustest sõdadest ja konfliktidest. me leiame, et piirkondlik koostöö mitte vastasseis ega konkurents ei ole need, mis on kõigile kasulikud. ja see vastab, äh, see käib veelgi täpsemalt just Lähis-Ida kohta. ja nüüd kõigepealt saab sõna härra Preeda. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud kõrge esindaja, head kolleegid, nii nagu öeldud, siis Saudi Araabia ja Iraani olukord on uues punktis oma diplomaatilised suhted äh, Teheraaniga on katkestatud Saudi Araabia poolt ja, ja probleeme põhjustas just kõrge usujuhi hukkamine aasta alguses. lisaks neljakümne, neljakümne kuue teise inimese pea maharaiumine on kõige suurem hukkamine, eh, mis Saudi Araabia läbi viinud on viimastel aastatel ja ei ole mõtet meelde tuletada seda, et me ei toeta surmanuhtlust absoluutselt, nii nagu ka kõrge esindaja ütles, siis sellest on vaja täielikult eh, loobuda. me ei tohi unustada, et Iraani olukord surmanuhtluse osas on keeruline. eelmisel aastal, samas kui tehti edusamme tuumakõnelustel, Iraan registreeris tuha, üle tuhande hukkamise ja sellepärast on mul hea meel, et tänase arutelus on lisatud just ka Iraan, sest esialgne ettepanek vasakupoolsetelt kommunistidelt, sotsialistidelt, liberaalidelt oli arutada ainult Saudi Araabia teemat ja kritiseerida ainult seda, mis toimub äh, Saudi Araabias. ma usun, et praegusel hetkel on meie ees äh, vastasseisu uus faas sunniitide ja šiiitide vahel me teame, et me ei suuda mõista äh, selle mängu poliitilist äh, ulatust ja me peame väga tõsiselt äh, võtma seda, mida kõrge esindaja ütles, seda, et seda konflikti ähm, kontrolli all hoida ja see on väga dramaatiline, dramaatilise potentsiaaliga konflikt. edasi, härra Howitt, palun aitäh, president. ma usun, et me peaksime tervitama seda, et ühine kõigehõlmav tegevuskava on heaks kiidetud ja e, kõrge esindaja kindlasti pälvib meie edaspidise toetuse, edendamaks koostööd Iraaniga. aga see hõlmab ka jõupingutusi selleks, et pingeid maha võtta, saades aru, et Euroopal on ühiseid huvisid nii Rihadi kui Teheraniga lahendamaks e, konflikti piirkonnas ja võitlemaks terrorismi vastu, aga meil on ka äh, ühised erimeelsused nende mõlema riigiga, mis puudutab äh, surmanuhtlust, äh, õig-, mm, usuvähemuste, naiste õigusi, piiranguid. Äh, mõlemad riigid pakuvad rahastust destabiliseerimaks nimelt riike, toetamaks terrorirühmitusi. palun sooviksin teada saada, millised inimõiguse tagatised on võetud kasutusele meie lepingutes mõlema riigiga, arvestades, et Saudi Araabia e, hukkas mitte ainult terroriste, vaid ka poliitilisi vastaseid ja e, Jeemeni e, kodanike ründamine ka see on siin vastuolus Euroopa käitumisjuhendiga. ma usun, et jah, meil õnnestus eh, tuumalepe sõlmida selleks, et seda ohtu ei ole, aga nüüd meil on vaja ka tavarelvastuse osas astuda eh, kiireid samme. paljudes riikides eh, sunniidid, šiidid elavad roomelselt koos. islam on sajandeid kestnud meil on vaja saavutada poliitiline kokkulepe tuleviku jaoks, nii Saudi Araabia kui Iraan mängivad olulist rolli selles regioonis, aga, aga üks ei pea tulema teise eh, arvelt, igaüks saab olla partner, Euroopa Liidu partner, partner regioonis. Eh, meil on diplomaatilised sidemed, eh, mida meil tuleb veelgi intensiivistada. aitäh! härra Pelder, palun. aitäh, proua president. kasutagem kainet mõistut. ei vahabistlik Saudi Araabia kuningriik ega ka šiiitlik Iraani islamivabariik ei aita praegusel hetkel saavutada humanitaarselt tähtsat eesmärki, stabiilset Lähis-Ida nii Riad kui Teheran võitlevad ISISe vastu, aga nad teevad seda täiesti erinevatel eesmärkidel. ISISe visiiril on nüüd ka Euroopa, meie mander. ja mulle meenub nüüd see, mida ütles Saksamaa Saudi ekspert. selleks, sellepärast, et pühasõdalastel on üleilmsed võrgustikud ja need on üha paremad ja just seepärast peab Lääs tegema Saudi Araabiaga edasi koostööd, kui ta soovib võidelda Al-Qaeda ja ISISe vastu. kõrge esindaja Te olete väga palju Riadis käinud ja teate, mis seal toimub ja nüüd, kui Euroopa läheneb Iraaniga, me kuulsime seda ka, kas te olete mõelnud selle peale, kuidas see ohustab meie ühist võitlust pühasõdalaste vastu, kuna seda koostööd peame me koos Saudi Araabiaga? aitäh ja järgmisena proua Becerra Pasterechea, palun. aitäh, proua president, lugupeetud proua Mogherini, Saudi Araabia ja Iraan Ehm, need riigid on tegelikult äh, palju sarnasemad, kui me arvame, me näeme, et kasutatakse naistevastast vägivalda, karistamatus on levinud, piinamine, hukkamine, peade mahalöömine, need on äh, Äh, sündmused, mis toimuvad mõlemas riigis, tõesti täiesti uskumatud sarnasused on nende riikide vahel. tähtsaks on ka nafta nende riikide jaoks, me näeme, kuidas kaubitsetakse nii äh, nafta kui ka relvadega see on väga ohtlik, me ei tohiks siin lõksu sattuda, ei tohi ka Iraani puhul lõksu astuda. me teame, et tuumaprogrammi osas oleme me kuulnud küll häid uudiseid, kuid ma arvan, et see ei tähenda, et me tähelepanu teistes valdkondades võime vähendada. me ei tohi äh, lõpetada äh, rahvusvahelistest nõudmistest ja kohustustest kinnipidamise, kinnipidamise nõudmist samamoodi inimõiguste küsimus on tähtis ka suhetes Euroopa Liidu ja Iraani vahel. me ei peaks siin mitte ainult vaatama neid lepinguid, mida sõlmitakse Iraanis äh, äh, ja seda teevad meie ettevõtted, kuid me peame vaatama ka seda, kuidas seal äh, inimõigusi rikutakse. naiste õigused ei ole tagatud, me peame üha enam ja enam neid probleeme välja tooma niikaua, kuni olukord algab, hakkab paranema ja ÜRO peab ka saama oma tööd seal ellu viia. aitäh ja järgmisena härra Urban Crespo, palun. aitäh, proua president, proua Mogherini, nafta kõige äh, suurim äh, eksporti ja on viimastel aastatel üle kahe tuhande inimese hukanud, ei ole tagatud nendele inimestele õiglast kohtuprotsessi ning äh, väga paljudelt äh, ohvritelt äh, tegelikult pressitakse välja nende ülestunnistus. viimati jaanuarikuus nägime neid õudseid sündmuseid. Teie olete Saudi Araabiat pidanud aga tähtsaks partneriks sealses piirkonnas. taristulepinguid anti Briti hispaanlastele selleks, et nad Saudi Araabias neid jälle saaksid viia ja seega nemad vaikisid maha ka inimõiguste rikkumised sealses piirkonnas. osteti ära nii valitsused kui ka kommunikatsioonivahendid Euroopa Liidus, seda on väga hästi näidanud ka Wikileaksi informatsioonileik lekked. Saudi Araabiast sai ÜRO äh, liige ju ka Ühendkuningriigi toetusel, proua Mogherini. Need hukkamised on näidanud, et Saudi Araabia soovib äh, kogu sealses piirkonnas äh, kõik maha põletada meie siin tõesti, kas piisab sellest, et saudid saavad ainult Saharovi auhindu või siis teie tõesti hakkate ka midagi ära tegema selleks, et seal ka tõesti inimõigustest kinni peetakse. aitäh, järgmisena härra Smith, palun. Uh, austatud president, uh, suur tänu, proua Mogherini, te olete väga teretulnud uh, meie parlamendis siin on mainitud Iraani positiivse poole pealt ja tõesti väga hea on, Iraan nüüd teeb koostööd, nendega tehakse koostööd, sellel on suur potentsiaal nende islamivabariigis, seetõttu tunnustus teile, proua Mogherini, tehtud töö eest, aga Iraanis on olukord paranenud, samas Saudi Araabias on olukord halvenenud, me näeme nii-öelda eelarvepoliitika Eh, kitsaskoht, eh, mis mõjutab sisepoliitikat eh, ja ka ja näiteks poliitikat Jeemeni suhtes. Ehm, riigiti on suhtumine loomulikult e-, erinev, aga minu riigis on viie koma kuue miljardi eest relvi müüdud Saudidele, mida on kasutatud Jeemenis katastroofiliste tulemustega Edward Santiago on, on seda tuliselt kritiseerinud Jemeni laste kaitseorganisatsioonist, öeldes, et Ühendkuningriik jätab mulje, et diplomaatilised suhted ja eh, relvamüük on õigustatud Jemeni laste elu arvelt meil on ju väärtuste ühendus, me oleme mm, alla kirjutanud rahvusvahelistele konventsioonidele, sellest ka minu küsimus teile, proua Mogherini. Eh, tundub, et tihtipeale Ehm, lähtutakse nii-öelda kasu eesmärkidest, eriti relvamüügi puhul ja ehm, kas teie teenistused on seda õiguspärasust üldse hinnanud? aitäh, härra Kastaldo, palun. aitäh, president. kõik ehm, kõnelejad mm, räägivad sama juttu, mõned on lihtsalt võrdsemad kui teised, kui jutt käib äh, naftast, äh, siis on näha, äh, milline on tegelik pilt, hakatakse siin meil läänes tolereerima inimõiguste rikkumisi, kodanikuvabaduste rikkumisi, me näeme veriseid sõdu Lähis-Idas ja, ja me sulgeme lihtsalt silmad selle ees. surmanuhtlus Mm, neid viiakse ellu, me peame näitama muskleid äh, Saudi Araabias. et äh, loomulikult äh, naftahinnad on langenud, aga tundub, et liitlased püüavad valida pooli, osad on USA poole peal, nende presidendivalimistel on ka erinevaid kandidaate, kes on võtnud sõna tuumaleppe teemadel, samas pilt ei ole selge meie jaoks on mõeldamatu, et me ignoreerime seda, et meie liitlased ei eh, suuda midagi saavutada, jutt käib eh, siin surmanuhtlusest. Eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aastast on araablased nii-öelda ruulinud piirkonnas ja ma usun, et see ei sobi. tänan, härra president härra Weidenholzer järgmisena, aitäh, proua president. konflikt Saudi Araabia ja Iraani vahel võib väga tuliseks minna ja praegu tegelikult on ettekäändesõjad juba Süürias ja Jeemenis käimas ning äh, verine sõda sealses piirkonnas võib tegelikult hukutada kogu piirkonna ja äh, see mõjutab kindlasti ka Euroopat. mitte keegi ei saa sellistest arengutest olla huvitatud ja mul on väga hea meel, et Iraan tuumaläbirääkimiste äh, lõppedes on äh, lõpuks uuesti osa rahvusvahelisest üldsusest on väga, et need riigid teeksid koostööd, tegutseksid piirkonnana, et ükski riik läbi ei kukuks, mitte keegi ei ole destabiliseerimisest seal huvitatud. ISIS üritab sealset piirkonda tasakaalust välja lüüa, me peaksime täpselt vaatama, mida me seal teeme ja kuidas, stabiilsust ei ole võimalik ainult repressioonide kaudu saavutada, otse vastupidi, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kaudu on võimalik seda pikaajaliselt saavutada. me peame vaatama, äh, kuidas asjad edasi arenevad. Iraan on tegelikult pöördunud õigele teele, Saudi Araabia on aga sellest õigest kursist veel väga kaugel ning viimased sündmused on seda väga hästi näidanud. meie ei saa otsustada, mis suunas Saudi Araabia edasi areneb, aga me saame seda mõjutada näiteks äh, relva ähm, ekspordi kaudu ja me peaksime relvade tarnimist Saudi Araabiale vähendama. aitäh ja järgmisena härra Puhner, palun. aitäh meie poliitika eesmärgiks peaks ju olema rahu ja inimõigustest kinnipidamine Lähis-Idas. sündmused sealses piirkonnas on just meie jaoks, eurooplaste jaoks ülitähtsad, sest äh, Süüriast ja sealsest piirkonnast jõuavad siia ka põhiline osa põgenikest. kuid äh, me teame täpselt, et nii Saudi Araabias kui ka Iraanis on inimõigused jalge alla tallatud ja et mõlemad riigid on kaasatud sõdadesse, mitte ainult Jeemenis, vaid äh, äh Saudi Araabiaga rahalise abi kaudu äh, Iraagis täpselt samamoodi nagu ka Süüria Iraagis meil Euroopa Liidul on praegusel hetkel avanenud uued võimalused. Saudi Araabia äh, on vähendanud sidemeid USA-ga, pöördunud oma pea pigem Euroopa Liidu poole ja olukord Iraaniga on tegelikult sarnane. nüüd on meil lihtsam oma nõudmisi läbi suruda ja muidugi me soovime täiesti loomulikult, et äh, äh saavutataks rahu, lõpetataks pommitamised, teiseks inimõigustest kinnipidamine ja kolmandaks me peame lõpetama relvade tarnimise nendesse riikidesse, aitäh. aitäh ja järgmisena härra Postinaaru, palun aitäh, proua president. proua president, lugupeetud kõrge esindaja, viimased pinged Saudi Araabia ja Iraani vahel äh, valmistavad meile suurt muret ja sat-, panevad ohu alla terve piirkonna, mis on juba kriisidest räsitud. Äh, tegemist on konfliktiga šiiitide ja sunnide vahel ja see piirkondlik äh, konflikt võib üleilmseks areneda. tähtis on, et Euroopa Liit annaks nüüd oma panuse, et toodaks kõik osapooled läbirääkimiste laua taha. me peame hoolitsema selle eest, et Viini läbirääkimiste tulemustest peetakse kinni ja et äh, Iraagist ei saaks järgmine äh, tapmiste tallermaa me teame täpselt, äh, mida on meil vaja teha selleks, et rahu saavutada. ja Euroopa Liit saaks võtta pragmaatilise rolli vahendamaks mõlema konfliktipartei vahel. aitäh ja järgmisena kolleeg Sofoli, palun. aitäh, proua president. Iraani tuumalepe muutis väga palju olukorda Lähis-Idas. ameeriklased äh, olid väga kinnised Iraani osas, nüüd on aga avatud Saudi Araabiale. jah, Iraan ja Saudi Araabia kindlasti ei hakka üksteise vastu sõda pidama, aga ärgem unustagem ära ka Iisraeli ja Palestiinat, sealset konflikti ning konflikte šiiitide ja sunnide vahel. Euroopa Liit mängis väga tähtsat rolli läbirääkimistes Hiina, Iraani turaami, tuumaprogrammi üle ja suur tänu proua Mogherinile nende läbirääkimiste pidamise eest. see tuumaprogramm ja kokkulepe on tegelikult esimeseks lootusekiireks, tegemist on esimese sammuga. me peame nüüd Iraaniga pidama läbirääkimisi regionaalsete küsimuste üle, Liibanon, Jeemen, Iraak, Afganistan, Süüria, eh, samamoodi ka Saudi Araabia. Need küsimused vajavad lahendamist Ehm, me tahame võidelda terrorismi vastu, tagada stabiilsust sealses piirkonnas ja vähendada rändevoogusid sealses piirkonnas. ja me peame hoolitsema selle eest, et provokatsioonid, ükskõik kust nad ka ei tuleks, ei seaks küsimuse alla rahuläbirääkimisi me peame ütlema ka, et me oleme väga selgelt surmanuhtluse vastu, see tähendab seda, et me peame tegema koostööd, meil on vaja rohkem liitu ja rohkem Euroopat, aitäh ja proua Koomes, palun järgmisena. see, et ähm, siia vaimulik Nimral, Nimr ja nelikümmend seitse teist inimest äh, mõisteti surma, on provokatsioon, see toob kaasa mm, pingete eskaleerumise piirkonnas äh, ajal, kui käisid läbirääkimised Viinis Ehm, Saudi saatkonna kaitsmise läbikukkumine näitab seda, et anti alla mm, kõige radikaalsematele Riadi vastastele eh, rühmadele, nüüd kui on tuumalepe sõlmitud, sanktsioonid eh, on kõrvaldatud suhetes Iraaniga, eh, tuleb kaasata osapoole protsessi, proua Mogherini, Euroopa Liit pea, saab ja peab kritiseerima Teherani, kui vaja, kindlasti inimõiguste küsimustes, aga eh, kindlasti tuleb teha koostööd Iraaniga, mis on toimiv riik, kui me soovime teha lõppu sõjale Süürias, võidelda Daeshi ja teiste terrorirühmituste vastu, keda sponsoreerivad Saudi Araabia, Katar ja teised Pärsia lahe riigid ja nagu ka Türgi. me ei saa lubada seda, et Euroopa valitsused eh, nii-öelda neid eh, salaja toetavad proua Moska, palun. palju tänu, sooviksin tänada kõrget esindajat eh, tema märkuste eest Saudi Araabia kohta ja suhete kohta nende kahe riigiga. väga oluline, et meil eh, toimuks Süüria rahukonverents kus on võimalik arutada rahu saavutamist Süürias ja loomulikult Iraani, Saudi Araabia osalemine konverentsil on väga oluline. oluline on ühendada jõupingutused nende kahe suurvõimu vahel piirkonnas Süüria küsimuses ja tuleb vaadata neid ohte, mis on diplomaatiliste pingete taga nende kahe riigi vahel, eriti äh, pärast tuumaleppe saavutamist Iraaniga. lõpetuseks inimõiguste rikkumised piirkonnas, surmanuhtluse kehtimine mõlemas riigis, mida meil tuleb teha, on ähm, äh, arutada neid küsimusi mõlema riigiga. aitäh! Äh, härra Mamikins, aitäh, president, austatud proua äh, Mogherini see, mis juhtus äh, Saudi Araabias, äh, sellel on suur potentsiaal, et, et äh, pinged eskaleeruvad, eriti vaimuliku tapmise tagajärjel. Iraan loomulikult ei suutnud täita oma kohustust, kaitsmaks Saudi Araabia saatkonda, mille tagajärjel Saudi Araabia katkestas sidemed Iraaniga, mis on ebaproportsionaalne reaktsioon tuumaleppe ellurakendamine Iraaniga ning sanktsioonidest loobumine sillutab teed selleks, et konstruktiivselt kaasata Iraani piirkonna kriiside lahendamisse. Süüria on koht, kust alustada. Saudi Araabia eh, pinged eh, ei tohi seda õrna rahuvõimalust eh, õõnestada. meil on olemas teekaart, ajakava läbirääkimistest, nii nagu äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga on otsustatud, kutsun üles mõlemad osapoolt käituma vastutustundlikult, sest jutt käib ju selle piirkonna rahulikuks tulevikuks ning ei, ei tohi eh, rahastada terrorirühmitusi piirkonnas, kes on toime pannud terrorirühmit-, terrorirünnakud kas või Pariisis või alla tulistanud eh, Vene lennuki. aitäh! annan nüüd kolmele inimesele võimaluse võtta sõna vaba mikrofoni voorus, rohkem aega ei ole, kuna püüame enne keskööd lõpetada. kõigepealt saab sõna härra Poltšak. Eh, aitäh, proua juhataja, et andsite mulle sõna. mina tahaksin avaldada tänu ja tunnustada proua Mogherinit astutud sammude eest, mis aitas äh, Eh, olukordi lahendada, tema sammud on alati hästi läbimõeldud, eh, sidusad. Eh, tahaksin teada, milline otsus langetati laupäeval, mis on selle otsuse iseloom, mida see toob kaasa Saudi opositsiooni jaoks, näiteks proua Saševile ja teistele neile, kes esindavad Saudi opositsiooni tunnevad, et Euroopa Liit on nad maha jätnud. ma loodan, et see nii ei ole ma loodan, et me toetame neid ühiskonnarühmasid, kes püüavad asju ajada teistmoodi ning deeskaleerumine, mida proua Mogherini mainis, ma loodan, et see annab püsiva Euroopa Liidu poolse panuse, eriti nendes väga haavatavates piirkondades. Madam President hiljutised sündmused Saudi Araabias ja Iraanis on destabiliseerunud niigi äh, tundliku piirkonna ma kardan, et Euroopa Liit äh, oma, omalt poolt äh, halvendab seda olukorda, mulle teeb muret see, et sunni ja šiitide vahelise vaenu õhutamine omab vastupidist äh, mõju konflikti lahendamisele Süürias ja Jeemenis ja tekitab täiendavaid konflikte mujal maailmas. samas aga on veel lootust, et teha, käituda õigesti Lähis-Ida osas, ma tervitan sanktsioonide eemaldamist, see viib oluliste välisinvesteeringuteni, mis parendab äh, kohalike inimeste eluolu. toetame meie mõistlikke reforme Saudi Araabias mul oli väga hea meel kohtuda esimese naisega, kes valiti parlamenti, nemad on Saudi Araabia tulevik ja meie peame neid toetama. mõlemad osapooled peavad eh, suveräänsete riikide tegevusse sekkumisest hoiduma ning rahuprotsess nõuab seda, et eh, Iraan ja Saudi Araabia ei tunneks ennast mahajäetuna. härra Arnold, palun järgmiseks. suur tänu islamis tehakse vahet sunnide ja šiitide vahel ja veel erinevaid sunniitide vorme. ja kõik neist ei toeta üldse neid brutaalseid karistusi Saudi Araabias, sellise ideoloogia edasiviimine aga tingimata viib ISISe doktriini laienemise ja Süüria olukorra halvenemisele. me peame võitlema nendega, nende põhimõtted lähtuvad sellest, on vaja tappa kõiki, kes on nende usule vastu. Briti tööparteil on olnud julgust äh, äh, mitte kasutada võimalusi selgelt välja öelda oma vastuseis, paljud Euroopa Liidus usuvad, mina, usuvad ühte lipu, teised teise ja, ja seega ei saa toetada selliseid inimesi, kelle vaated ei ole vastuvõetavad. ja proua Mogherini saab järgmisena sõna. aitäh, alustuseks tahaksin öelda, et jah, tõesti äh, on ja on alati olnud sunnide ja šiitide vaheline lõhe ja ka lõhestumine sunniitide enda keskmes ja see kindlasti muudab olukorra piirkonnas äh, ja ka mujal keeruliseks. ma tahaksin teiega jagada äh, neid tundeid, mida mitmed meie sõbrad, partnerid piirkonnas, muslimimaailmas meiega jagavad. et tegemist ei ole mitte just usulise vastasseisuga, vaid poliitilise vastasseisuga, mis kasutab äh, usulisi erisusi äh, lõhestamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks. sunnid ja šiiidid elavad üheskoos rahumeelselt paljudes piirkondades, sealhulgas ka Iraanis, ja on sajandeid niiviisi elanud, enne kui toimus see pööre, kus politiseeriti äh, see usuliste erisuste põhjal reageerimine ja meie roll siin on aidata ja hõlbustada olukorda, tagada investeeringud nendesse piirkondadesse, mida teie olete viidanud äh, kollektiivse julgeoleku ähm, vundamendiks, see oleks viis, kuidas edasi liikuda ning tagada rahu ja julgeolek piirkonnas, mis on maailmale oluline ja just selle visiooni puudumine ühise julgeoleku ja selle vundamendi osas on see, mis võimendab neid pingeid väga ohtlikul viisil. kuidas me saame aidata? see on ka meie huvides midagi teha, paljud teist on öelnud, et me ei pea mitte võtma, mitte valima pooli, meil on suhted head mingil määral meil on teatud suhtluskanalid, mis vahetevahel toimivad nii Iraani kui Saudi Araabia puhul. kokkuleppe elluviimine, mis meil on Iraaniga tuumaprogrammi osas, avab uusi võimalusi kahepoolseteks suheteks Iraaniga. meil on suhted nii Iraani kui Saudi Araabiaga, me saame neid kasutada konkreetsetel eesmärkidel me peame selgelt oma partneritele välja ütlema ja teistele osapooltele, et see on mitmetahuline, sealhulgas ka kahepoolsed äh, kohtumised. mis puudutab piirkondlikku dünaamikat, vajadust äh, investeerida poliitilistele lahendustesse paljudes kriisides, mis seal on, sealhulgas vajadus tugevdada võtmeriikide vastupidavust, kes on eriti haavatavas olukorras ähm, poliitiliseks äh, mängus olemas, nii nagu Iraagi, äh, Liibanoni ja teiste riikide puhul, sealhulgas ka ähm, riigi arengud, inimõiguste teema, mis on alati päevakorras, kui me arutame äh, ja peame kõnelusi nii Saudi Araabia kui ka Iraani partneritega. ja vastuseks neile, kes ütles, viitasid siin naftale, me ja teie peame kaasajastama meie arusaama, sest nafta olukord on meid seadnud praegusel hetkel täiesti uude situatsiooni, meil on poliitilised eesmärgid, mis on üsnagi selged, mingisuguseid tabuteemasid ei ole, aga samas on meil ka väga hea eelisolukord, kui me partneritega selles piirkonnas kõnelusi peame, meie äh, eesmärgid on selged, sidusad, läbipaistvad jah, on küll teatud erinevaid kaubandus eesmärke osadel riikidel, aga Euroopa Liidul midagi sellist laual ei ole. seega on meil rohkem manööverdamisruumi selleks, et poliitilist dialoogi pidada me peame jätkama investeeringuid meie suhetesse Iraani ja Saudi Araabiaga, eelkõige inimestesse nendes kahes riigis kõikides erinevates formaatides, mis meil on võimalik paika panna, ning peame jätkama oma tööd kahel olulisel teemal välistegevusel, välispoliitikas ühest küljest täielik rahvusvahelise õiguse austamine ja teisest küljest, mis on meie esi-, meil esiplaanil mitte ainult Saudi Araabia ja Iraaniga, aga paljude teiste maailma riikidega, mis puudutab meie tööd surmanuhtluse keelustamise nimel. see lähtub meie põhimõtetest, meie tavadest ja ka meie kogemusest, mis näitab, et tegemist ei ole tõhusa lahendusega, see, mitte et see ei ole ainult ebainimlik, aga see ka ei ole tõhus selleks, et takistada või võidelda vägivallaga või terrorismiga kõigepealt ja sooviga sooviksin tänada teid toetuse eest, ähm, mis te olete avaldanud meie lähenemisele, see on kindlasti hea viis edasi liikuda ja suur tänu panuse eest äh, meie töösse selles piirkonnas, mis on väga oluline ja lähedane mitte ainult meie südamele, aga ka meie huvidele seoses julgeolekukaalutlustele ja stabiilsuse tagamisele, aitäh! Mogherini, the debate is closed.